aitäh! üleüldiselt ähm, see parlament töötabki nii, et meil on siin erinevad poliitilised veendumused kokku äh, kogutud ja kõikidel ähm, äh, poliitilistel suundadel on samasugused õigused, kui nad otsivad lahendusi. nii et äh, ei ole nii, et teatud poliitilised veendumused äh, jäetakse välja, kui me leiame lahendusi. suur tänu küsimuste esitajatele ja ka härra Moskovitšile vastamise eest ja nüüd, härra Moskovitši, saate te sõna maksimaalselt viieks minutiks selleks, et see kuulamine kokku võtta härra esimees, lugupeetud daamid ja härrad, aitäh selle mõttevahetuse eest, ma arvan, et siin mingeid järeleandmisi ei ole tehtud, küsimused on olnud avameelsed ja otsesed ning nõudlikud ning ma tahan tänada ka tõlke, äh, ütleb härra Moskovitši, kes aitasid tagada mitmekeelsust. ma loodan, et minu vastused äh, aitavad teil mõista, et ma olen tõesti siiras eurooplane, et ma äh, tahan täielikult kanda seda vastutust, kui te, mille te mulle annate. ning lõpetuseks tahaksin lihtsalt üle korrata mõned oma veendumused, mis muuhulgas, millest ma pean kinni, kui ma viis aastat oma tööd teen. ma olema volinik peab olema objektiivne ja erapooletu ning äh, silmas tuleb pidada Euroopa üldhuvi. Euroopa on vaim ja mudel. Äh, oluline on sotsiaalne õiglus ja majanduslik tõhusus, vaja on järgida reegleid ning ma kavatsen tõesti äh, edendada seda Euroopa vaimu, edendada Euroopa mudelit, need ühised reeglid on minu kompassiks ning Euroopa Komisjoni volinikuna tulen ma teie ette mm, ning juhindun äh, härra Junckeri põhimõtetest meie põhimõtted on selged, me tahame mandril äh, ma e-, majanduskasvu edendada, mm, e-, luua töökohti, võidelda ebavõrdsuse vastu, võidelda maksupettuste vastu, võidelda äh, konkur-, trustide vastu, edendada ja kaitsta meie kodanike äh, globaliseerumise eest, tegemist on härra Junckeri prioriteetidega ja tegemist on ka minu prioriteetidega. Äh, Euroopa volinikuna äh, olen, toimin ma kollegiaalsuse vaimus tegemist ei ole mingi hierarhia loomisega komisjonis, tegemist on omapärase presidendi volituste delegeerimisega, tegemist on sellise horisontaalse delegeerimisega, ta annab meile kõigile ülesande teha koostööd ja niimoodi kollegiaalsuse vaimus kavatsema teha koostööd oma kolleegidega, asepresidentidega ning nende kahe asepresidendiga, kellega ma puutun kokku iga päev, Valdis Dombrovskise ja Jürgi Kadaisega. ning ma tahan väga selgelt välja öelda, et meie kolme vahel ei tohi olla mingit kunstlikku konkurentsi, ei tohi olla mingit bürokraatlikku äh, konkurentsi, ei tohi olla mingeid poliitilisi erimeelsusi, mis äh, oleksid olulisemad kui muud asjad, sellest me peame üle saama. kui me sellest üle ei saa, siis tähendaks seda, et me kaotame energiat ja aega äh, ja me ei saa teha seda, mida me peame tegema, nimelt toetada Euroopa majandust. me ei saaks neid tulemusi saavutada, millest ma rääkisin. me peame ja ma rõhutan, et me oleme ühtne öö, meeskond, mida ühendavad samad eesmärgid, ma olen nendega rääkinud, ma tean, et ka nemad on sama meelt. ning lõpetuseks, Euroopa volinikuna teen ma tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga ja eelkõige teie komisjoni liikmetega ning uskuge, ma lihtsalt, ma ei räägi siin seda lihtsalt niisama, vaid ma olen sügavalt selles veendunud. kakskümmend aastat tagasi tulin ma esimest korda Euroopa Parlamenti ning öö, äh, oma kogemust selle alusel kogemusi ma olen järjest juurde kogunud. Eh, Euroopa Parlament on saanud täiendavaid eh, pädevusi juurde, teie olete Euroopa rahvaste esindajad eh, ning teie kehastate demokraatlikku legitiimsust, mis on, mis tuleneb otsestest valimistest ning me ühiselt peame tegutsema selleks, et saada hakata selle, nende proovikividega järgneva viie aasta jooksul. ma vastasin teie küsimustele, mis kohati olid rasked. ma vastasin teile otseselt, ma kuulan teid, ma olen valmis teiega dialoogi pidama, ma olin valmis teiega koostööd tegema selleks, et Euroopal aidata edasi liikuda ja saavutada meie eesmärke ning nende eesmärkide alusel meie üle ka kohut mõistetakse, nii teie kui meie üle, minu üle, nii parlamendi kui komisjoni üle. ning selleks, et äh, sa, et minust saaks Euroopa volinik, osalesin ma siin äh, kuulamisel, all, see oli minu jaoks suureks auks. aga eelkõige tahaks ma öelda, et volinikuks oleks, olemine on suur vastutus, ma võtan seda väga tõsiselt, sellepärast et väljakutsed on väga tõsised. E, ja ma loodan, et mul õnnestus teid veenda, et mul on piisavalt kogemusi, et ma olen piisavalt pühendunud, et ma olen sõltumatu, et ma tahan oma tööd tõsiselt teha. aitäh nende kolme tunni eest, mis meil õnnestus koos veeta. I would like to thank you. suur tänu teile, volinikukandidaat, täna siia tulemast ja suur tänu selle eest, et meie väga viljakal ja tõhusal arutelul osalesite. nüüd aga vastavalt reeglitele koordinaatorite koosolek, suletud koosolek toimub täna kella ühest kella poole kolmeni koosolek on sellega lõppenud.